Dear colleagues, take your seats. Good evening, everybody. tere õhtust, kolleegid, palun teil istuda, tere tulemast koosolekule. palun teil pöörata tähelepanu minu isikule. Te teate ju, kuidas asjad täiskogu istungil on. päevakorrapunktis on praegu täiskogu saalis libe komisjoni arutelupunkti, aga meie hääletame siin, nii et teeme siis kiiresti. ja kuna mõned siin alles istuvad oma kohtadele, siis mina samal ajal tahaksin kiiresti läbi käia teadaanded. kõigepealt tuleb vastu võtta päevakord. me lükkame edasi hääletuse, mis puudutab Ühendkuningriigi väljaastumise lepingule heakskiidu andmist. kui keegi vastu ei ole, on see vastu võetud edasi. meil on täna täielik keeleprofiil, välja arvatud malta, läti keeli ja horvaatia keeled, ülejäänud keeled on kõik olemas palun nüüd istuda. ja palun teha seda vaikselt. istuge palun vaikselt. seejärel tuleb heaks kiita koordinaatorite soovitused, mis puudutab äh, raportööride nimetamist. Reporter for a live opinion on. saalist kostab hääl, mis palub kõigil vait jääda. esimees tänab teda thank you so much. Actually, she did the right thing. tegelikult tegi kolleeg tõesti väga õigesti. palun teil olla tasa. palun teid, kas saite aru? me peame tegutsema väga kiiresti, sellepärast et praegu käib täiskogu ja seal arutatakse ühte kodanikuõiguste ja vabaduste küsimust, seetõttu on meil kiire. Andrei Kovalik on raportöör tehisintellekti raportis kõik on nõus, väga hea. niisiis on need kaks raportööri ametisse nimetatud ja edasi nüüd äh, rakendusaktid ja delegeeritud aktid, mis puudutab koostalitusvõimet äh, ja vastavaid eelarvelisi kulutusi aastal kaks tuhat kakskümmend ja äh, selle rakendusakti vastuvõtmise küsimus on antud uudiskirja kaudu edasi kõigile libe liikmetele. kümnendal jaanuaril tuli see uudiskiri ning äh, kõik võivad vastuväite esitada hiljemalt kahekümnendaks jaanuariks kaks tuhat kakskümmend kella kaheteistkümneks keskpäevaks. kui kõik on sellega nõus, siis läheme edasi ja <clears throat> me jõuamegi elektroonilise hääletuseni ja katsume siis ka seda teha nii kiiresti kui vähegi võimalik. aga kahjuks enne hääletust on meil ikkagi veel ka üks sisuline küsimus, mis puudutab ähm, ettepanekut määruse vastuvõtmiseks millega tühistatakse nõukogu otsus. see on siis viisainfosüsteem, seega oluline küsimus, sellega tuleb anda mandaat kolmepoolsete läbirääkimiste alustamiseks esimene selline kolmepoolne dialoog toimus novembris kaks tuhat kaheksa ja härra Rangel on äh, siin raportöör ja kui te saaksite nüüd sellest kiiresti rääkida, siis oleme teile väga tänulikud, seejärel lähme kohe hääletuse juurde. aitäh, alates oktoobrist kaks tuhat üheksateist alustasime me tööd selle küsimusega. ja ma ütleksin, et me liigume edasi mõõduka kiirusega, kuigi meil on siin ka mõned takistused ja mulle tundub, et äh, Euroopa Komisjon on töötanud äh, väga konstruktiivselt ja ma olen selle eest tänulik, ma olen tänulik ka Soomele, eelmisele eesistujale, mille eesistumine just lõppes äh, ja see koostöö oli tõesti suurepärane. ma olen täiesti kindel, et me saame öelda sama ka pärast Horvaatia eesistumise lõppu, mis lõpeb siis juba vähem kui kuue kuu pärast ma arvan ka, et selle aja jooksul, vähem kui kuue kuu jooksul, on võimalik teada anda sellest, et me oleme jõudnud kokkuleppele nõukoguga ja siis eh, saame me endale lõpuks eh, tõhustatud või tugevdatud viisainfosüsteemi. mis nüüd puudutab sisulisi küsimusi, siis me oleme, me oleme saavutanud edu, aga me ei ole siiski saavutanud kompromissi ja see puudutab teatud põhimõttelisi küsimusi, mis parlamendil on väga olulised. esiteks biomeetriliste andmete kasutamine, eriti laste puhul ning äh, kõige kõrgemate tagatiste andmine viisa infosüsteemis ja teiseks selle süsteemi ülesehitus ehk arhitektuur. kolmandaks, kuidas me saame tõhustada raporteerimiskohustust ja pikendada tähtaega kahe aastani selleks, et uus viisainfosüsteemi rakendus täielikult tööle rakendada. ja lõpuks tuleb tagada ka tõhus järelevalve, nii et me austaksime vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid ning ei ähm, häiriks kuidagi praeguste, äh, praeguste kontrollide toimimist. ning viisa infosüsteemi kohta tahaksin ma öelda veel seda, et äh, Soome et äh, eelmise koosseisu ajal äh, selle küsimusega küll tegeldi, aga meie oleme siin kõik uued, meie jaoks on see uus küsimus ja seega peame me siis nüüd kiiresti selle väljakutsega toime tulema, mida olemegi teinud ning ma tänan siinkohal kõiki meie variraportööre tehtud töö eest. see on siis see, mida mina praegu saan öelda selle kohta, kuidas viisa infosüsteemi raportiga lood on suur aitäh äh, selle lühikese ettekande eest. ka variraportööridel on lubatud sõna võtta, kui nad seda tahavad. härra Kekaru, sotsiaaldemokraat, kas soovite sõna? ei soovi. härra Tudoratši, uuenev Euroopa, kas soovite kommenteerida? ei. härra Leis Kunke, rohelised, proua vabandust, äh, proua kolleeg, te ei soovi rääkida? ei soovi. proua Nikolsonova ECR-ist ja Teeli kuuest. kas teie soovite rääkida? jah, ma tahaksin lihtsalt täna, tänada raportööri ja öelda, et tõepoolest koostöö on olnud äh, suurepärane. me oleme võidelnud parlamendi positsiooni eest ja ma tänan äh, raportööri aitäh, et äh, ka teie meid aitate sellega, et me saame nüüd kohe minna hääletamise juurde. suur aitäh raportöörile ja variraportööridele, sellest praegu piisab. me läheme nüüd edasi elektroonilise hääletusega, meil on mitu hääletust ja teeme kiiresti. esiteks. see on siis hääletusnimekiri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 just watch. Colleagues. kolleegid. tundub, et äh, meie ajakava järgi, vabandust, palun tähelepanu. hetkeks palun tähelepanu. paistab, et äh, hääletus pidi olema meil ajakava järgi täpselt kell üheksateist kakskümmend. aga ma saan aru, et kõik inimesed on kohal, nii et kui teil ei ole midagi selle vastu, siis äh, hakkame pihta või on see, valmistab see teile probleeme? sellisel juhul saame paar minutit kokku hoida ja jõuda kiiresti täiskogule tagasi. kui te olete nõus sellega, siis hakkame aga pihta. First, we voting the first kõigepealt esimene hääletus. palun, kallid kolleegid, keskenduge. esimene hääletus. eelarve täitmisele heakskiidu andmine Euroopa Liidu ametid kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve raportööriks kolleeg Roberta Metsola. alustagem selle hääletusega kõigepealt kompromiss. üks. hääletus algas paistab, et süsteem ei toimi, vähemalt minu puhul ei toimi, kas teil toimib? ka teil ei toimi süsteem? vahetan kaarti. Now, now it works. hoo, nüüd toimib. kõik töötab. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss number kaks hääletus algas hääletus lõppes. suure häälte enamusega vastu võetud. muudatusettepanek neli, hääletus algas. hääletus lõppes muudatusettepanek neli. on see teil lahti? kas teil on raskusi? muudatusettepanekut neli hääletame. leidsite üles, nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss neli, vabandust, kompromiss kolm. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. lõige kaheksa, vabandust, muudatusettepanek kaheksa. hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. kompromiss neli. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kümme, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud ja nüüd hääletame teksti muudetud kujul, hääletus algas, lõpphääletus. vastu võetud, suur tänu, proua Metsala. ja nüüd siis teine teema. Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö äh, amet Europol eelarve täitmisele heakskiidu andmine kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta kohta Roberta Metsola raport ja kompromiss number üks hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss number kaks. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kolm. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss viis, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek neli. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd lõpptekst, lõpphääletus, nimeline hääletus, tekst muudetud kujul, hääletus algas. hääletus lõppes suur tänu, proua Metsala. ja nüüd järgmine hääletus, järgmine raport jällegi. raportööriks saab proua Roberta Metsola ja nüüd anname heakskiitu Euroopa Liidu õiguskaitsekoolituse ametile Sepolile kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve kohta. asugem hääletama, muudatusettepanek number üks, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek number kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kuus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. tekst muudetud kujul, lõpphääletus, nimeline hääletus. hääletus algas. hääletus lõppes. suure häälteenamusega vastu võetud, õnnitleme teid, proua Metsala, läheme edasi, järgmine eelarve täitmisele heakskiidu andmine, sedakorda Eurojust aasta kaks tuhat kaheksateist. hakkame pihta. muudatusettepanek üks, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kaks, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud kompromiss üks, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud muudatusettepanek seitse, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud, muudatusettepanek kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, hääletus algas üheksa, üheksa, It, it has fallen be-. paistab, et see langes ära, sellepärast et võtsime vastu kompromissi nelja äh, agentuuride arvamuse kohta. ja seetõttu see muudatusettepanek number üheksa langeb ära muudatusettepanek kümme, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud ja lõpptekst muudetud kujul hääletame. hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. ja proua Metsala raport EU-LISA eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta ah, kahe tuhande kaheksateistkümnenda eelarveaasta kohta. muudatusettepanek number üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. üks hääl, poolt hääl oli rohkem. muudatusettepanek kaks, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. kompromiss üks. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. jah, tulemus oli tasavägine, aga see tähendab tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud, muudatusettepanek üksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. lõpptekst muudetud kujul. nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, läheme edasi järgmine eelarve täitmisele heakskiidu andmine, Euroopa Andmekaitse Inspektor, paar muudatusettepanekut, kõigepealt muudatusettepanek number üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kaks, hääletus algas. hääletus lõppes ka vastu võetud. lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus algas. vastu võetud. ja nüüd Põhiõiguste Amet kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine Roberta Metsola jällegi raportööriks on Roberta tähetund saabunud. kompromiss, muudatusettepanek üks. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek neli, hääletus algas ülejäänud langevad ära. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek viis, hääletus algas. hääletus lõppes. muudatusettepanek kuus, hääletus algas. hääletus lõppes muudatusettepanek seitse. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek üheksa, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss muudatusettepanek kaks hääletus algas. hääletus lõppes neliteist hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd lõpptekst, nimeline hääletus. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. taas kord proua Metsala, suur tänu teile. ja nüüd ähm, Euroopa Piiri- ning Rannikuvalveameti eelarve täitmisele heakskiidu andmine kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta kohta. muudatusettepanek üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kolm, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss üks. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kuusteist, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss viis. hääletus algas hääletus lõppes. paistab, et üks Rahvapartei liige on üle. suurepärased uudised teie, proua Sisovski. nüüd hääletus on lõppenud ja muudatusettepanek kuusteist vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend viis nüüd siis, muudatusettepanek kakskümmend viis hääletus lõppes. tagasi lükatud ja lõpphääletus. terve tekst muudetud kujul hääletagem. nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd siis äh, EASO eelarve täitmisele andmine Euroopa varjupaiga toetusamet. kaks tuhat kaheksateist aasta ja raportööriks jällegi Roberta Metsola. kompromiss üks. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek viis hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kaks hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek kümme, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist. hääletus algas. muudatusettepanek üksteist see oleks tegelikult tagasi lükatud või see oleks ära langenud, kui äh, oleksime eelmise muudatusettepaneku vastu võtnud, aga me ei teinud seda ja siis äh, me peame ikkagi hääletama. muudatusettepanekud number üksteist, nüüd on hääletus juba lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud viisteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kuusteist, hääletus algas. hääletus lõppes. kompromiss neli. hääletus algas, hääletus lõppes ja nüüd hääletame teksti muudetud kujul. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud proua Metsola. ja järgmine punkt. Liive Constellation of Agencies. nüüd äh, uimasite jälgimiskeskus äh, Lissabonis äh, aasta kaks tuhat kaheksateist, jällegi Roberta Metsola. esimene muudatusettepanek, hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kaks, hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kolm, hääletus algas, hääletus lõppes seegi vastu võetud. nüüd äh, muudetud kujul kogu tekst, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd on meil järgi veel eelarve täitmine, mis puudutab äh, Euroopa Liidu üldeelarvet äh, aasta kaks tuhat kaheksateist ja raporteeriks jällegi Roberta Metsola, muudatusettepanek üks hääletus algas, hääletus lõppes. tagasi lükatud, muudatusettepanek kaks, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek number neli, hääletus algas. hääletus lõppes. muudatusettepanek number viis, vastu võetud, viis. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kuus vast- äh,, hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, kuna seitse langes ära. muudatusettepanek kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa hääletus algas. nüüd lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek number kümme, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud ja muudetud kujul teksti, kogu teksti hääletus, nimeline hääletus, palun. hääletus lõppes, vastu võetud ja sellega on asi läbi. aitäh, proua Metsola, härra Foss. ma olen nii üllatunud, et te niivõrd lõbus olite kas oli midagi naljakat? see oli päris üllatav. nii, kas vist oli naljakas hääletus?